hinnad käsitlevate Goldstone'i soovituste elluviimise arutelu leiavad aset äh, nõukogu ja komisjoni avalduste põhjal ja mitte välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja komisjoni asepresidendi avalduse alusel. kolmas muudatusettepanek. peale seda jät-, äh, äh, leiab aset siis Iisraeli ja Palestiinat käsitlevate Goldstone'i soovituste elluviimise arutelu ja pea, ja sellele järgneb Äh, nõukogu ja komisjoni avaldus äh, seoses kodaniku, äh, kodanikuühiskonna ja rahvuslike vähemuste olukorra kohta Valgevenes ja hääletus toimub märtsikuus. neljandaks, peale üheminutilisi kõnesid lei-, lisatakse veel üks punkt, see on siis, puudutab komisjoni avaldust, mis on seotud looduskatastroofiga Madeira autonoomses piirkonnas ja hääletus leiab aset märtsis, neljapäev. kolm muudatusettepanekut on esitatud. Patrao Nevesi raport, mis puudutab ühist kalanduspoliitikat, siin raames saab nõukogu viis minutit kõneaega. teine muudatusettepanek. peale Patrao Nevesi raporti käsitlemist lisatakse üks lisapunkt, see on komisjoni avaldus äh, raudtee ohutuse kohta ja see puudutab ka Euroopa signalisatsioonisüsteemi. siin ei ole ette nähtud resolutsiooni kolmas muudatusettepanek, hääletus neljapäeval leiab aset kell üksteist kolmkümmend. edasi, neljapäeva kohta esitatud muudatusettepanekud sotsialistide demokraatide fraktsioon on esitanud äh, taotluse, et Leene raporti hääletus, mis puudutab äh, ähm, äh, kõige väiksemate ettevõtete aastaaruannete äh, raamatupidamist äh,, see hääletus edasi lükatakse ja härra Schulz saab sõna sellega seoses. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid me oleme härra Leene raporti osas väga tõhusat arutelu pidanud. ta on ju igal juhul kõige vastu, tal ei olegi tõlget vaja, ütleb härra Schulz. ma alustan uuesti, härra president, ütleb härra Schulz kas sa nüüd mõistad mind? ka härra Chichester saab nüüd minust aru väga hea, suur tänu. härra president, meie fraktsioon täna hommikul pidas väga äh, tõhusat arutelu äh, härra Leine raporti osas ja me ei jõudnud selle aruteluga lõpuni, seda vahetevahel juhtub fraktsioonides. aga meil on soov härra Leenele raportorina, nimelt et ta annaks meile võimaluse märtsi täiskogu istungjärgiks arutada läbi, millist, millist suunda peaksime järgima siin on erinevaid lähenemisviise meie fraktsioonis ja ma oleksin väga tänulik, kui me saaksime arutelu läbi viia, kuid et härra Leena annaks meile võimalusi, et me saaksime hääletuse edasi lükata märtsi esimese täiskogu istungjärguna, nii et ma arvan, et see annaks meile aega ja ka teistele fraktsioonidele aega arutelude tõhusamaks läbiviimiseks ja nende seisukoha kujundamiseks, suur tänu! suur tänu, suur tänu, härra esimees Schulz! kas keegi soovib äh, seda taotlust ähm, toetada, härra Leene? härra president, lugupeetud daamid ja härrad, ma leian, et see on väga positiivne, et äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon väga tõhusalt selle raportiga tegeleb, kuid ma sooviksin nentida, et parlament äh, aastal kaks tuhat kaheksa võttis praktiliselt ühehäälselt vastu resolutsiooni, et nimelt selliste ettepanekutega tegeleda ja parlament peab jääma oma kohustuste juurde. kuna iga äh, seaduseelnõu puhul on erinevaid äh, kah-, kõhklusi ja ettepanekuid, siis me oleme neid lahendanud äh, õiguskomisjonis. ja ma ütleksin, et praegune dokument on otsuseks valmis. kuid ma saan täiesti aru, et inimesed soovivad seda Ähm, otsustajate ringkonda veelgi suurendada ja kui see on härra Schulzi eesmärk, siis mul ei ole mitte midagi selle vastu, äh, et hääletamine edasi lükataks märtsi täiskogusse, kuigi see on minu isiklik arvamus, minu fraktsioon täna hommikul nõudis küll hääletuse mitte edasilükkamist, aga siin on tegu Äh, meie ettevõtluse äh, jaoks bürokraatia vähendamisega ja mis saaks mul selle vastu olla, et äh, hääletus edasi lükataks? suur tänu, kas keegi on selle taotluse vastu, küsib härra president. Eh, härra president, ma tänan härra Leenet tema avalduse eest, aga ka mina sooviksin seda, et nendel tingimustel saaks esitada veel Äh, muudatusettepanekuid, sest et praegu on ette nähtud ainult arutelu ja me ei saanud härra Leene raporti osas mingisuguseid muudatusettepanekuid, sest härra Schulz saab sõna. härra president, ma kordan veel kord oma taotlust. siin me toetame äh, arutelu, me sooviksime ainult, et hääletus edasi lükataks. aga õigluse nimel ma pean ütlema, et härra Leene äh, väga äh, soovi järgides äh, ma pean ütlema, et meie fraktsioonis valitseb demokraatia, nii et me üritame seda, selle põhimõtteid ka järgida oma fraktsioonis. härra president, suur tänu, me hääletame. kes toetab äh, sotsiaal, sotsialistide demokraatide taotlust, palun andke käega märku. suur tänu. kes on selle taotluse vastu? suur tänu ja see taotlus võeti vastu. hääletamine äh, Leene raporti osas, mis puudutab teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aasta aruandeid seoses mikromajandusüksustega, lükatakse edasi. rohkem kommentaare ei ole ja sellega on päevakord vastu võetud. härra Svoboda, teil on sõna härra president, ma teen väga lühidalt. viimase kahe päeva jooksul või õigemini viimaste päevade jooksul on väga olulised nimetused eh, ette võetud, kõigepealt mis puudutab Euroopa eh, eh, komisjoni esindaja nimetaja, esitaja nimetatud USA-s ja Afganistanis mõlemad ametisse nimetused on siiski palju kõhklusi ja küsimusi tekitanud. ma sooviksin, härra president, et mõlemad isikud, enne kui nad asuvad oma ametikohale, tuleksid ka Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ette, et me saaksime nendega tõhusat arutelu pidada ja ma loodan, et seda ettepanekut toetavad ka komisjoni president ja ka nõukogu president koos teie toega, härra president. suur tänu, võtan teie ettepaneku teatavaks. suur tänu ja vastavalt päevakorrale järgnevad nüüd Ülemkogu ja komisjoni avaldused Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegia, Euroopa Ülemkogu üheteistkümnenda veebruari kahe tuhande kümnenda aasta mitteametliku kohtumise järelmeetmed. kõigepealt saab sõna Euroopa Nõukogu president härra Herman van Rompuy see on härra nõukogu äh, presidendi esimene etteaste siin saalis, härra president, see on teie esimene kõne Euroopa Parlamendi täiskogu istungil. ja ta soovis sellega seoses väljendada oma arvamusi ka teistes küsimustes, ka institutsioonilistes küsimustes.